raportöörid, kõigepealt proua Klas neljaks minutiks. proua president, lugupeetud äh, volinik Tiimas, kallid kolleegid meie ees on täna tulemus, mis saavutati rasketel läbirääkimistel, mida osaliselt peeti ka väga emotsionaalselt ja meil on nüüd võimalik äh, hääletada läbirääkimised ei olnud lihtsad ei nõukogu ega komisjoniga, otsiti ikka parimat lahendust. meil tuli tunnistada, et teadusel ei ole alati selgeid andmeid, millega meile näidata kindlat teed, kuid meil tuleb teaduslikke andmeid kasutada selleks, et hinnata õigusloomet, mida on vastu võetud. kõigepealt tahaksin tänada kõiki, kes tegid konstruktiivseid ettepanekuid ja aitasid meil jõuda suurepärasele tulemusele. kolleegid siin Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis, Prantsusmaa eesistujamaana, mul on väga kahju, et Tšehhimaad eesistujana siin praegu kohal ei ole. aga tänan ka kõiki kaastöötajaid nüüd esitatud direktiiv pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks on suureks sammuks nii keskkonna kui tarbijaküsimustes Euroopa Liidus. säästlik areng ja säästlik kasutamine toob endaga kaasa rahva tervise paranemise. esimest korda harmoniseeritakse nõudeid pestitsiidide kasutamiseks Euroopa Liidus. me lähtusime põhimõttest nii, põhimõttest nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. ja see toob endaga kaasa parimad eeldused, sellepärast et pestitsiidid on tegelikult nagu ravimid taimedele, mida kasutatakse pikaajaliseks saavutamaks parimat eesmärki ja kasutada tuleb neid õigel ajal, õiges kohas ja õiges, õige doosiga peale selle tuleks mõelda veel ka sellele, kas üldse kasutada taimekaitsevahendeid või oleks võimalik vigasid kõrvaldada mehaaniliselt. kontrollitud äh, pritsid toovad endaga kaasa selle, et äh, meie toodame rohkem paika on pandud selged nõuded, mille kohaselt soovitakse võimalikult riski vähendada lähtutud on integreeritud taimekaitsevahendite kasutamise põhimõttest ja see on aastast kaks tuhat üksteist kogu Euroopa Liidus kohustuslik. peale selle tuleb kinni pidada ka veekaitse direktiivist, mis on kõrgeimaks prioriteediks. liikmesriigid peavad looma kaitsetsoonid veekogude ääres, lähtudes geograafilistest oludest koha peal taimekaitsevahendite kasutamine kommunaaltasandil ja ka kaitsepiirkondades viiakse võimalikult madalale tasumele. on ette nähtud kontrolliajad. riski vähendamise kohta kuulub ka see, et äh, kontrollijatele korraldatakse koolitusi taimekaitsevahendite kasutajad, kes kasutavad neid eraeesmärgil, võivad äh, kahjustada loodust ja sellepärast tuleb taimekaitsevahendite ostmisel ähm, neile nõu anda, seda peab tegema hästi informeeritud ja selleks koolitatud müüja daamid ja härrad, direktiiviga üritati erinevaid regulatsioone erinevates liikmesriikides ühe katuse alla tuua me soovime kaitsta sellega keskkonda, tarbijaid ja taimekaitsevahendite kasutajaid. me soovime ühiseid tingimusi, sest need aitavad endaga kaasa tuua äh, ühtse konkurentsi taimekaitsevahendid, mis kahjustavad loodust ja inimeste tervist, äh, tuleb keelata kuid keelud peavad põhinema teaduslikel alustel, mitte poliitilistel. me peame mõtlema tervise peale, sellepärast et pestitsiidide puhul on väga tähtis äh, doosis äh, me teame, et võib-olla kui võtame ühe tableti, siis see aitab meil terveks saada, kuid kui me võtame kakskümmend tabletti, siis me võime surra. kallis president, mul on äh, kuus minutit, sest ma saan kaks minutit rääkida ka fraktsiooni nimel siis lõpetan siiski kohe. me saavutasime suurepärase kompromissi, sellega on meil võimalik keskkonna ja majanduspoliitika äh, kokku viia ja ma arvan, et homme hääletusel on meil võimalik oma nõudmisi toonitada, kuid teeksin veel ühe tehnilise viite. nimelt äh, artiklist neliteist lõige kaks 2 äh, viidatakse artiklile neli lõige kolmele, kus räägitakse internetiportaalist, kuid artiklis neli ei ole lõiget kolm, nii et ma arvan, et seda tuleks kohe siin praegu väl-, selgelt öelda, suur tänu. suur tänu. Te rääkisite viis minutit, proua Klaas, te rääkisite viis minutit, proua Klaas ma kontrollin, võib-olla teil oleks võimalik äh, üldse lõpus sõna anda. järgmiseks proua Breyer. neli minutit, neli minutit, proua Breyer, palun. proua president, kallid kolleegid, lugupeetud härra volinik. kokkulepe kujutab endast verstaposti, verstapostist Euroopa Liidu tervise, tarbija, keskkonna ja majanduspoliitikas. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre suurepärase koostöö eest. suur tänu ka kõigile, kes äh, tegid kaastööd äh, selle raporti valmimisel ja suur tänu ka proua Vassiljele ja härra Tiimasele komisjonist, tahan tänada ka Prantsusmaad kui eesistujad. tahan tänada ka neid kolleege, kes ei sattunud paanikasse ega lasknud ennast ära hirmutada äh, tööstuse esitatud arvudest. esimesel lugemisel oli meil kakssada muudatusettepanekut ja üritasime äh, ühist seisukohta nende muudatusettepanekutega parandada. me lõpetasime hookuspookuse ja arvude mängu, millel ei olnud teaduslikku alust. meil on võimalik julgeolekut tagada ainult siis, kui me teatud ained keelame, näiteks äh, kantserogeensed äh, äh, geenmutatsioone endaga kaasa toovad äh, pestitsiidid tuleb keelata. selliste keeludega on meil võimalik tagada efektiivset äh, keskkonnakaitset. ja väga hea on ka see, et meil esimest korda ka ähm, endokriinsete ainete puhul ähm, oli võimalik kindlad tingimused paika panna ja ma kutsun komisjoni üles järgneva nelja aasta jooksul veel uusi kriteeriume välja töötama väga hea meel on mul ka selle üle, et Euroopa Parlamendil õnnestus esimest korda ka mesilaste kaitse sisse viia. juhtivad teadlased Prantsusmaal ja Saksamaal ähm, ütlesid, et pritsimisest tulenev kahju igal aastal on sada viiskümmend miljardit eurot äh, ja kahju tehakse veel kolmsada kümme miljardit siis, kui mesilased kui tolmeldajad kaovad ära siis muudatusettepanekud, mis veel esitate, ma palun, lükake need tagasi sellepärast, et nad muudaksid meie praeguse kompromissi lahjaks. tegemist on kompromissiga, millega on nõus ka nõukogu ja tavaliselt on nii, et kui kompromiss saavutatakse, ühine kompromiss, siis seda ei hakata uuesti laiali kiskuma. mul on väga hea meel, et meil oli võimalik üheskoos ka neurotoksiliste ja immuunainete osas edusamme teha me oleme Euroopas alati öelnud, et äh, tegemist on teaduspõhise ühiskonnaga ja me ei saa endale lubada, et neurotoksilised ained kahjustaksid laste arengut, et laste ajusid mõjutaksid sellised ained kasvufaasis me oleme väga selgelt ka harmoniseerimise poolt, samal ajal me aga ei kärbi liikmesriikide õigusi. me oleme paindlikud äh, ka ähm, turule toomise tingimuste osas. samal ajal on, äh, näitame ka väga selgelt, kui palju me, me hoolime tervisest äh,, me oleme näiteks teatud äh, toetuse plaanid ka ette näinud selleks, et äh, reegel ei oleks mitte erandiks, vaid ikka vastupidi. ja mul on väga hea meel, et siia on sisse kirjutatud ka loomakaitse, ja et meil oli võimalik saavutada rohkem läbipaistvust. ma oleksin soovinud küll, et komisjon oleks olnud julgem, aga hea seegi ja ma loodan, et meil oleks võimalik saada ka juurdepääs kasutamisprotokollide juurde ja et meil oleks võimalik sisse viia ka elektrooniline põllupass viimane lause. tegemist ei ole mitte ainult verstapostiga tarbijakaitse ja keskkonnakaitses, vaid tegemist on Euroopa Liidu tähetunniga. tähetunniga sellepärast, et äh, väga mürgiste pestitsiidide keelamine on esmakordne kogu maailmas ja me näitame nüüd Euroopa Liidus, kuidas meil on võimalik tervist kaitsta, olles esireas me oleme suisa liidripositsioonil ja ma arvan, et meil on võimalik luua lisandväärtusi Euroopa kodanikele, kes teavad, Euroopa Liit on tarbijate poolel, hoolitseb nende tervise eest ja ei lase tööstusettevõtetel ennast nurka suruda. samal ajal tööstusele on antud aga väga palju motivatsiooni toota paremaid tervisesõbralikemaid tooteid tulevikus. suur tänu! tahtsin veel kord öelda kõneaja kohta seda, raportöörid, te rääkisite mõlemad viis minutit, proua Klas, te saate lõpus ühe minuti, teil on võimalik seda siis lõpus kasutada ja proua Breyer, teie kasutasite viis pool minutit ära, seega saate te lõpus poolteist äh, minutit fraktsiooni nimel ja kaks minutit lõpus. nüüd härra Tiimas äh, Euroopa Komisjoni nimel ja siis proua Vassiljev, kõigepealt härra volinik, teil on sõna suur tänu, proua president. ma tahaksin kõigepealt äh, proua raportööre õnnitleda, nii proua Breierit kui ka proua Klassi. aga tahaksin ka Keskkonnakomisjoni, Rahvatervise Komisjoni õnnitleda, sest nad on ära teinud suurepärase töö mõlema raporti puhul. ühel pool on tegem-, ühelt poolt on tegemist tegevusraamistikuga, mis puudutab pestitsiidide säästvat kasutamist ja teiselt poolt taimekaitsevahendite turule viimist väga hea on see, et jõuti kokkuleppele teisel lugemisel. see kokkulepe tagab selle, et esialgne Euroopa Komisjoni ettepanek võetakse õigeaegselt vastu ja tähtsates punktides on meil võimalik suisa veelgi auahnemaid eesmärke püstitada. väga tähtis on see, et äh, ka keelatakse ära ohtlikud pestitsiidid. see oli hädavajalik ühelt poolt oli meil vajalik tegevusraamistikku muuta rangemaks, sellepärast et äh, praegu kehtib kahe tuhande esimesel aastal vastu võetud tegevusraamistik ja teiselt poolt oli meil vaja täita kõik need lüngad, mis sellest ajast on tekkinud Euroopa Liidus pestitsiidide kasutamisel. kokkulepe direktiivi osas näitab, et Euroopa Liit on võimeline näitama poliitilist tahet, võtmaks vastu efektiivseid meetmeid tarbijate ja keskkonna kaitsmiseks. Euroopa Parlament Äh, aitas kaasa sellele, et direktiiv muutus auahnemaks oma aluspunktides, kui äh, see oli Euroopa Komisjoni esialgses ettepanekus. liikmesriike kohustatakse välja töötama riiklikke tegevuskavasid koos äh, arvuliste eesmärkidega, eriti nende ainete osas, mis on ohtlikud. peale selle peavad liikmesriigid tagama selle, et teatud aineid kasutatakse vähem. see selle eesmärgi saavutamine polnud üldse mitte lihtne, sest raportöörid pidid veenma liikmesriike, et teatud juhtudel, kus on olemas oht, tuleb pestitsiidide kasutamist vähendada ja see õnnestus raportööridel. jõuti kokkuleppele ja see kokkulepe on väga selgeks edusammuks nii tarbijate tervise kui ka keskkonna kaitsmisel. Euroopa Liit on lõpuks nüüd võimeline äh, muudatusettepanekud vastu võtma ja meil on võimalik kompromiss teisel lugemisel vastu võtta. nüüd aitäh, saab sõna proua Vassiljev. aitäh, proua president. lugupeetud äh, parlamendisaadikud. Äh, proua Klaas, proua Breyer äh,, samuti variraportöörid, tahaksin teid tänada konstruktiivse lähenemise eest sellele ettepanekule Äh, samuti tahaksin tänada Prantsusmaad eesistujana ja kõiki neid, kes on andnud oma panuse teise lugemise edukale lõpuleviimisele komisjoni ettepaneku osas. taimekaitsevahendid mängivad väga olulist rolli põllumajanduses, äh, puuviljakasvatuses ja ka aianduses, aga nad võivad samuti mõjutada inimeste tervist, loomade tervist ning keskkonda seetõttu on meil vaja hoolitseda selle eest, et neid reguleeritakse tõhusalt ja tasakaalustatult. esialgse ettepaneku ettevalmistamisel äh, pidas äh, komisjon ulatuslikke konsultatsioone äh, osapooltega kõigist sektoritest ning viis läbi ka kõikehõlmavaid mõjuhinnanguid meie peamiseks prioriteediks oli ja on ka praegu saavutada Äh, kõige kõrgem äh, kaitse inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale. mul on hea meel, et see, seda peegeldab ka Euroopa Liidu institutsioonide vaheliste kõneluste tulemus äh, see kompromissieelnõu, mis täna meie ees on, tugevdab seda kõrgetasemelist kaitset läbi mitmete sätete. selle paika on pandud selged kriteeriumid äh, toimeainete kohta, äh, tootjad, kasutajad, tarnijad peavad äh, pidama registrit, mis tuleb kolmandatele pooltele nõudmisel esitada, nendeks kolmandateks poolteks võivad olla naabrid, liikmesriikide ametiasutused peavad karmistama kontrolli turustamise ja kasutuse osas ning komisjon omakorda kontrollib liikmesriikide poolset kontrollimist. Äh, loomkatseid püütakse vältida, selleks, et edendada põllumajanduse äh, jätkusuutlikkust, äh, võetakse kõige ohtlikema toodete asemel kasutusele ohutumad asendusained. selleks, et kõikehõlmav info oleks kättesaadav, võib komisjon pöörata tähelepanu ka sellele, kas on olemas juba alternatiivseid tooteid nendele, mis põhjustavad endokriinilise süsteemi haigusi me tahame tõhustada määruse turvanõudeid. ma tahaksin teha ettepaneku eh, selles osas, mis puudutab eh, mesilaste riskihinnangut. Eh, kui me vaatame läbi andmete esitamise nõudeid, millele viidatakse artiklis kaheksa, komisjon pöörab erilist tähelepanu nendele protokollidele, mis võimaldavad äh, arvestada mesilaste kokkupuudet nende toodetega, eriti äh, nektariõie tolmu kaudu. kompromissi eelnõu äh, looks veelgi turvalisema raamistiku taimekaitsevahendite kasutamisel Euroopa Liidus ning tugevdaks meie keskkonnakaitsemeetmeid ning meie kodanike tervise kaitset see peegeldaks ka Lissaboni strateegiat, sest ka väheneks bürokraatia. näiteks äh, heakskiitmismenetlus muutuks lühemaks ja tõhusamaks. enamgi veel, liikmesriigid ei tegutseks enam äh, üksinda, sellepärast et äh, vastastikune tunnustamine ei oleks enam erand, vaid reegel. see peaks vähendama killustust siseturul ning looma äh, võimaluse äh, et talunikele on taimekaitsevahendid paremini kättesaadavad. ma tahaksin rõhutada, et see kõik on täiel määral kooskõlas ning täiendab seda ettepanekut, mis puudutab pestitsiidide jätkusuutlikku kasutust ja sellega tegeles siis minu kolleeg, volinik Tiimas, aitäh. suur tänu, proua volinik, nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna, kõigepealt Rahvapartei nimel proua Henniga Tšapkets, kaks minutit. suur tänu teile, proua president, volinikud, kõigepealt tahaksin ma tänada mõlemat raportööri, komisjoni ja institutsioonis, eriti tahaksin tänada Prantsuse eesistumist, mis on, mis suutis ähm, tasakaalustatud äh, tulemuseni jõuda tasakaalustatud inimtervise ja põllumajanduse vahel. põllumeeste jaoks äh, on nüüd kergem kätt saada ähm, siis äh, taimekaitsevahendeid ähm, ja see äh, puudutab siis ka näiteks just aianduse jaoks mõeldud ja väikepõllunduse jaoks mõeldud äh, aineid ja samuti tehakse kõik selleks, et need eh, ained, mis eh, osutuvad tervisele kahjulikuks, eh, võetakse turult ära. see puudutab ka näiteks seda, et paljud, paljude haiguste, eriti vähihaiguste seotus taimekaitsevahenditega äh, on, on juba selgelt tõestatud olnud, samuti ka degeneratiivsete haiguste seos äh, taimekaitsevahenditega. me äh, peaks äh, keskenduma rohkem mesilaste kaitsele, komisjon on selle koha pealt oma arvamuse välja öeldud, öelnud ja me saa-, ma tahaksin teada, kas äh, oleks valmis äh, komisjon muutma kahe tuhande seitsmendal aastal äh, direktiivi viiskümmend kaks selles küsimuses. samuti puudutab see siis bioloogiliste vahendite kasutamist taimekaitsevahenditena, selles osas oleks vaja ära kasutada neid vahendeid ja teadusuurimusi, mille läbiviimist on toetanud komisjon oma vahenditega. see oleks oluline selleks, et toetada toetada uuringute läbiviimist äh, ka suuremate tootjate poolt. me peame garanteerima äh, selle äh, direktiivi vastuvõtmist ja rakendamist riigiülesel tasandil. suur tänu, proua Henningat, järgmiseks härra Jürgenson, kolm minutit sotsiaaldemokraatide nimel suur tänu, proua president. komisjoni ettepanekut on tõesti väga palju muudetud ja siin ja muide ähm, meie Taanis oleme uhked selle üle, et meil on väga puhas põhjavesi ja peale selle ettepanekut äh, hakkasid inimesed kartma, et Euroopa Liit õhustab meie põhjavett kui komisjoni ettepanek sellisel kujul, nagu see esitati, oleks läbi läinud, oleks see tähendanud see seda, et me oleks pidanud äh, kaks korda sama palju pestitsiide kasutama kui siiani ja see oleks äh, tähendanud ka seda, et pestitsiidid oleks sattunud põhjavette. ja me oleks pidanud hakkama nüüd oma põhjavett puhastama, see oleks olnud katastroofiks, mitte ainult äh, Taani jaoks, vaid ka äh, Äh, teiste riikide jaoks. kui see ettepanek oleks läbi läinud, oleks see meie jaoks olnud väga õudne, aga samamoodi ka teiste riikide jaoks, kus kaitstakse keskkonda ja tervist ning Euroopa Liit ei tohi mitte kunagi ühtegi liikmesriiki sundida oma kaitsemeetmeid nõrgendama. mul on väga hea meel, et see ettepanek läbi ei läinud ja et nõukogul ja, ja ka parlamendil oma tegevuse kaudu õnnestus seda vältida ja et ei pea kasutama neid pestitsiide, mida ei pea kasutama. ja jumal tänatud, veel üks asi, mille parlament sisse viis, on see, et kõige ohtlikumad ained üldse keelustati. see puudutab ka REACH-i direktiivi. kas seal juba räägiti kindlat teiste ainete keelustamisest, näiteks elektroonikatööstuses, mänguasjades ja nii edasi ja pestitsiidides olid kõik need ained veel lubatud. Need pestitsiidid jõudsid niimoodi toiduahelasse ja tegemist oli tõesti paradoksaalse olukorraga, sellepärast mul on väga hea meel, et need ained keelustati. kolmandaks, minu arvates on väga tore see ja mul on ka väga hea meel selle üle, et erinevad liikmesriigid peavad tegevuskavad looma mille kaudu nad siis nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid äh, hindamisi läbi viia, viivad. kvantitatiivse puhul on tähtis just teatud ained, millest tuleb kinni pidada, vabandust, see oli kvalitatiivse puhul niimoodi, ja kvantitatiivse puhul on tähtis see, et me ei unustaks ära seda, et me peame vähendama ainete kasutamist, kahjustavad keskkonda, sest nad kahjustavad ka meil. siis neurotoksilised ained, mis põhjustavad laste aju arengut. seal on väga tähtis see, et neid aineid ei kasutataks enam kuid väga kahju on sellest, et äh, tööstusettevõtted peavad kõigepealt äh, tõestama, et ilma selle aineta hakkama ei saa. aitäh! suur tänu, härra Jörgenson! ALDE fraktsiooni nimel saab proua Rapper-Ruus neljaks minutiks sõna. suur tänu teile, proua president, lugupeetud volinikud, kallid kolleegid. Äh, ma oletan, et me oleme nüüd nii kaugele jõudnud, et pestitsiidide paketi võib vastu võtta. Äh, seda hääletab meie parlament juba õige varsti, nii et tegu on tasakaalustatud äh, projektiga ning see tuleks vastu võtta paljudel põhjustel tegu on edusammudega nii tootjate kui tarbijate jaoks Eh, autoriseerimise protsessi lihtsustamine, eriti kolme eh, piirkonna eh, tunnistamine on tähtsaks sammuks edasi. me peame muutma selle tegevuse veel ühtlasemaks kogu Euroopa Liidus, sest paljud liikmesriigid on seni liialt jahedalt reageerinud. see on oluline nii tarbijate kui tootjate jaoks paremini tunda, paremini käsitleda taimekaitsevahendeid on oluline meie tervise ja meie majanduse jaoks samuti on äh, eurod edusammud loo-, loomade kaitsmise jaoks, eriti puudutab see loomkaitsete läbiviimist. keskkonna ja tervisekaitse osas on edusammud väga suured, eriti puudutab see kõige ohtlikemate äh, ainete asendamist vähem ohtlike ainetega ning äh, eriti oluline on endokriinoloogiliste haiguste küsimus me peame selle küsimusega tegelema seadusandlikul tasandil. me nelja aasta jooksul on välja antud erinevaid, on tehtud erinevaid ettepanekuid e, just nimelt endokrinoloogiliste probleemide vastu võitlemiseks. E, see e, puudutab ka näiteks ainete klassifitseerimist nende ohtlikkuse alusel ja see annab ka teadusliku raamistiku tootva tööstuse jaoks samuti tuleb arvesse võtta mesilaste eh, küsimust ning seda, eh, kui olulised on nad kogu ökosüsteemi jaoks. ma arvan, et eh, kompromiss, milleni jõuti koostöös Euroopa Liiduga, on suureks sammuks edasi. see puudutab ka nektari ja õietolmu aspekti me peame mõtlema, millised Eh, millised on meie eh, põllumeeste mured, kolme eh, tsooni kasutuselevõtt aitab autoriseerida paljude ainete kasutuselevõtmist ning samuti on võimalik pikendust taotleda. parlament võitles ka väiksemate küsimuste pärast ja Euroopa Komisjon loodetavasti teeb vastu omapoolsed ettepanekud samuti palume Euroopa Komisjonilt seda, et analüüsitakse seda, eh, kuidas see seadusandlus aitab eh, või mitte ei aita meie põllumajanduse eh, konkurentsivõimet. kutsume üles taimekaitsevahendite tootjaid toota efektiivseid, terviseturvalisi, keskkonnasõbralikke tooteid. kokkuvõttes sooviksin öelda, et fütofarmatseuutilised tooted on ai-, on ähm, ähm, ravimid ja neid tuleks kasutada ainult teatud raavi ra,, raamistikus. see rõhutab veel kord, kui oluline on jätkusuutliku põllumajanduse äh, toetamine. praegune tekst aitab garanteerida keskkonna ja tervise kaitset ning samas ka äh, äh ainete kättesaatavust äh, põllumeestele. lõpuks sooviksin väljendada oma head meelt võimalusest teiega koostööd teha selles olulises küsimuses. ma arvan, et meie eh, eh, töö näitas suurt võimest teha koostööd ja eh, teineteist ära kuulata. tahaksin tänada raportööre, kes olid suurepärased läbirääkijad kompromissi loomisel nõukoguga. aitäh! suur tänu proua laperrouze! sõna saab nüüd UN fraktsiooni nimel härra Eelvood, kolm minutit um,. aitäh, president. me räägime täna siin äh, kojas millestki, mis on väga oluline põllumajanduse, tervise ja keskkonna jaoks. Äh, meie seaduseandjad Äh, oleme oma tegevuse jooksul kokku puutunud nende probleemidega, me oleme puutunud kokku põllumajanduse probleemidega, tuleviku toiduvarudega, me teame, millised on pestitsiidide kasutamise tagajärjed, vähi esinemissagedus on kasvanud, pestitsiidide jääke on leitud vees, toidus, äh, meie talunikud puutuvad kõige rohkem pestitsiididega kohtu äh, see õigusakt peaks kaitsma meie kodanike põllumajandust ja keskkonna. seadusandjatega peame me alati püüdma leidma tasakaalu ja tuginema eh, tervele mõistusele. me ei saa võtta vastu lihtsalt abstraktseid seadusi, me peame tuginema teaduslikule riskipõhisele lähenemisele. kui meil ei ole vastavaid eh, mõjuhinnanguid, mida me oleme pidevalt nõudnud, ei saa öelda täpselt, eh, kui paljud inimesed kannatavad Äh, me me teame, et kliima muutub, seetõttu on äh, põllukultuurid mädanikule vastuvõtlikumad. Äh, seega see kõik mõjutab saagikust, toodete olemasolu. milline on siis meie suhtumine sellesse õigusakti? Need pestitsiidid, mis juba praegu turul on, on endiselt saadaval seni, kuni praegused load kaotavad oma kehvimuse ja kui me Iirimaal näiteks leiame, et mingi toode, mis on turu, tuleb turult ära võtta, on vajalik selleks, et selle, võidelda mõne tõsise taimehaiguse vastu eh, ja alternatiivi ei ole, siis võib veel viis aastat hiljem seda toodet kasutada. Teo-, teoreetiliselt kõik toimib, aga praktikas me peame hoolitsema selle eest, et asjad tõesti ka to-, toimima hakkavad, me peame suurendama toiduainete tootmist Euroopa Liidus selleks, et me oleksime konkurentsivõitma, või-, võimelisemad, me peame investeerima bioloogiliselt ohutustesse toodetesse, meil on olemas pretsedendid, me oleme kasutanud mittekeemilisi pihustusvahendeid ja ma tervitan parlamendipoolseid muudatusettepanekuid, mis kutsuvad üles mesilaste kaitsele, mesilased on talunike jaoks väga olulised ja lõpetuseks, president, tahaksin, et kolleegid toetaksid meie äh, fraktsiooni ettepane-, muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaks, äh, komisjon ja eksperdid võivad esitada teadusliku aluse, miks see oluline on. me ei saa lihtsalt äh, eirata äh, teaduslikke andmeid ja kasutada mitteteaduslikke definitsioone nende asemel, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg. nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Breyer raportöörina veel kord kaks minutit. suur tänu, proua president. tahtsin äh, proua Klassi raporti kohta paar sõna öelda, aga äh, kasutan võimalust ja vastan ka kolleegile. ma arvan, et te peaksite kompromissi läbi lugema. Te ütlesite just äsja, et te tegite muudatusettepaneku selleks, et endokrinoloogilist süsteemi puudutavad ained poleks enam turul, aga teie muudatusettepanek on täpselt vastupidine. vaadake seda veel kord ja võib-olla oleks teil võimalik homme see muudatusettepanek tagasi võtta, sest te rääkisite praegu endale vastu mida soovib äh, pestitsiiditööstus, nad soovivad, et ei oleks kriteeriumeid ja igaüks siin kojas peaks tõesti mõtlema, kas ta on valmis pestitsiiditööstuses põlvili langema või ta soovib kaitsta tarbijaid, nende tervist ja ka keskkonda sellest räägime me siin, mitte millestki muust muidu võtsime vastu kõik meetmed selleks, et kaitsta põllumajandust ja mis puudutab Taani näidet, see näitas väga hästi, et kahekümne aasta jooksul oli võimalik pestitsiidide kasutamist poole võrra vähendada, vee kvaliteeti parandada ja ilma, et see oleks mõjutanud halvasti põllumajandust ja nüüd paari sõnaga ka proua Klassi raporti kohta. suur tänu, proua Klass, teie töö eest, kuigi te teate, Ehm, me fraktsioonina oleksime soovinud, et meil oleks olnud selged eesmärgid ja selged tegevuskavad ka ajaliselt eh, tähtaegade näol, sellegipoolest loodan ma, et tegemist on motivatsiooniga liikmesriikidele eh, toetamas konkurentsis neid, kes on tõesti kõige rohkem valmis ka eh, taimekaitsevahendeid tõsiselt võtma me oleks otse loomulikult soovinud, et rohkem oleks mõeldud elanikkonna peale, kes elab äh, äh pihustatavate regioonide ääres kuid äh, üldiselt on välja toodud siiski meetmed, mis äh, toetavad tarbijaid, eriti just informatsiooni saavimisel ja võib-olla seda tuleks kasutada selleks kogu Euroopa Liidus, selleks et võimalikult paljud kodanikud Euroopa Liidus saaksid võimalikult palju informatsiooni kõikides liikmesriikides ja ma loodan, et meil on võimalik järjest rohkem läbipaistvust saavutada, aitäh! suur tänu, proua Breyer, härra Mussak! Pacchio kuue NGL fraktsiooni nimel, palun, kaks pool minutit. Eh, suur tänu. ennegi on eh, siin räägitud eh, taimekaitsevahenditest ja muust sellisest, tegu on alati väga keerulise küsimusega parlamendipoolsed ettepanekud on nõukogus tihtipeale usu, umbusuga vastu võetud kuid mõelgem siiski üldhuvi peale. E, tarbijad ei tohiks e, e, tarbida selliseid tooteid, mis on mm, mürgitatud, keskkonda ei tohiks mürgitada. meil on vaja kvaliteetsemaid tooteid, me kasutame liialt palju keemiatooteid, see on halb toiduainete jaoks, põllumeeste jaoks, keskkonna jaoks miks kasutatakse selliseid äh, äh, vahendeid üldse, see on äh, seotud traditsioonilise arvamusega, et kõige olulisem on põllutoodete kvantiteet. põllumehe töö on raske ja kuid samas üritades seda lihtsustada, aitame me kaasa kasvuhoonegaaside, kasvuhoonegaaside arvu tõstmisele, me peame näit-, suutma saavutada positiivseid tulemusi, me peame ja peab ütlema, et tänu kahe raportööri tööle oleme teinud samme edasi, eesmärk vähendada eh, taimekaitsevahendite kasutamist ja mitte ainult nende ohtlikkust, vaid eh, kasutusele ainult sellepärast, et on kavatsus seda teha ka eh, liikmesriikides me peame kaitsma ka põhjavett, me peame kaitsma pinnast, peame ütlema ka seda, et need riigid, et kõik riigid saaks aru, kui oluline on taimekaitsevahendite kasutite, kasutamise vähendamine. mõningad ained tuleb ära kasutada, muud vahend, võimalust lihtsalt ei ole samuti peab, tuleb teavitada elanikkonda äh, sellest, kui ohtlik on ähm, lennukist pihustamine, siin on räägitud ka intensiivsusest ning eh, ka ja väga rangetest kolmest tsoonist on ka loobutud. Eh, tulemused on, on olulised meetmed, mis aitab meil võidelda näiteks ka eh, salakaubanduse ja võltsimise vastu. me anname, astume suure sammu edasi ja loodan, et parlamendis Eh, parlamendi hääletuse viib meid raskema, halvema olukorrani. härra Blokland, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president. arutelu säästliku kasutamise üle pestitsiidide puhul on väga raske arutelu, väga raske on teha vahet hea ja halva vahel. ühelt poolt äh, keemilised ained kahjustavad loodust, kui teiselt poolt ei ole põllumajandusel võimalik toimida ilma pestitsiidideta, sellepärast et äh, saak saaks kahjustatud. ja see jällegi puudutaks äh, rahvamajandust ja toiduahelat. poliitikute tähtsamaks ülesandeks on tasakaalu saavutamine põllumajanduse ja säästliku kasutamise vahel ja ma arvan, et see kompromiss läheb õiges suunas ja ma toetan neid ettepanekuid. eriti hea meel on mul selle üle et äh, me vähendame riske ja mitte ainult äh, äh, tarbimist, sellepärast et tarbimise vähendamine ei tähenda seda, et me vähendaks riske. kui näiteks pestitsiide kasutatakse kõrgema kontsentratsiooniga, siis ka see mõjutab loodust peale selle ähm, ei piiratud ka turule pääsu nii palju, kui esialgselt äh, kavas oli. tahaksin sellepärast tänada ka mõlemat raportööri suurepärase koostöö eest ja nende panuse eest äh, selle saav-, eesmärgi saavutamisel. suur tänu, härra Mõud saab nüüd poolteist minutiks sõna. mind on üle ujutatud äh, Äh, Inglismaa kagupiirkonna talunike sõnumitega, kes peavad seda ettepanekut äh, katastroofiliseks. Äh, selle tulemuseks on see, et saagikus väheneb, hinnad tõusevad ning sisse hakatakse tooma imporditud tooteid, mis, mille tootmisel pole lähtutud samadest kriteeriumitest. kaovad töökohad, mõned talud kaovad, tootmine lõpeb ning äh, minu valimisringkonnas siis paljud ettevõtted lõpetavad tegevuse. Äh, paljudel juhtudel lihtsalt ei ole alternatiive nendele taimekaitsevahenditele, mida kasutatakse. Äh, mõjuhinnangud paljudes riikides on olnud väga eba, väga puudulikud, sealhulgas ka Suurbritannias ning üleminek riskihinnangutelt oht, ohtudele, sellest on siin juba räägitud kui me tahame ohte kasutada kriteeriumina, siis tuleks ära keerata ka äh, kofeiin ja nafta. isegi teadus räägib teile vastu. Äh, äh, resistentsuse probleemid muutuvad tõsisemaks, liigiline mitmekesisus väheneb integreeritud kahjuritõrjeprogrammid on juba vähendanud taimekaitsevahendite vajadust. oluline, olulised on valikuvõimalused, mitte kogused oluline, teil ei ole mitte mingit õigust hävitada ühte Briti põllumajanduse sektorit, mis on endiselt veel õisval jär,, õitsval järjel lihtsalt sellepärast, et taanlased ei taha töödelda oma joogivett. suur tänu. ja nüüd saavad erinevate fraktsioonide esindajad enda nimel sõna, kõigepealt proua Tyson, palun. proua president, lugupeetud kolleegid meie raportöörid tegid väga rasket tööd ja nad on toetuse ära teeninud. kõigepealt äh, auahned äh, eesmärgid äh, tervise, tarbija, keskkonnakaitses ja teiselt poolt jätkusuutlik põllumajandus ning toiduainete varustuskindlus ning ka Euroopa põllumajanduse püsima jäämine nagu alati kompromisside puhul tuleb nii võtta kui anda. kõikide kriteeriumitega pole ma nõus. minule oleks siin rohkem meeldinud see, et oleks rohkem valikuid tehtud selle asemel, et hakati siin teaduslikku riskianalüüsi läbi viima, kuid ju ei olnud seda võimalik teha. positiivne on see, et liikmesriigid saavad teatud mänguruumi eesmärkide äh, paikapanemisel, koguste vähendamisel siis ähm, teiseks ähm, kaitsetsoonid. Ähm, neid on kolm, nende sisseviimise puhul ei ole bürokraatlikud tõkked enam nii suured. liikmesriigid saavad ka paindlikult paika panna, kuidas käsitletakse kaitsetsoone veekogude ääres ja peale selle on liikmesriikidel võimalus vastu võtta meetmeid pestitsiidide kasutamise äh, kergendamiseks, see kehtib just väikese territooriumiga riikide jaoks. ja mul on väga hea meel, et ka väheste kasutajate fondi suunatakse raha Euroopa Liidu fondidest. meie eesmärgiks on see, et võimalikult vähe kasutataks pestitsiide, see moto on väga hea, kui meil on võimalik asju mõistlikult kontrollida ja kui me kasutame pestitsiide teadlikult äh, ja kui me arvestame sellega, et me et põllumajandus peab kogu maailmas jääma konkurentsivõimeliseks, siis me oleme valinud õige kursi ja sellepärast tuleks meil seda kompromissi toetada. suur tänu, proua Tyson ja nüüd proua Ferreira, kaks minutit, palun. suur tänu, volinikud, raportöörid, tahaksin kõigepealt tänada raportööre eh, Ta, tahaksin rõhutada, et fütosanitaarsete ainete kasutusele võtmine on aidanud suurendada äh, Eh, põllumajandustootlikkust, kuid sellel on väga halb mõju tervisele ja keskkonnale. sellega seoses meil on vaja eh, õiguslikku raamistikku, meil on vaja ka eh, mõjuhinnanguid, me peame analüüsima, kuidas, kuidas need ained mõjutavad põllumajandu, põllumehi, nende perekonnaliikmeid, tarbijaid. see on eh, oluline ka eh, selleks, et kindlaks teha, millised on nende seosed erinevate vähiliikidega. lisaks eh, sellele olulisele terviseküsimusele tuleb arutada ka mu keskkonnale. me teame, millised halvad, kui, milline halb mõju on näiteks pestitsiididel põhjaveele. me peame arutama neid küsimusi riiklikul tasandil et jõuda rahuldava tulemuseni. ma arvan, et komisjon peab äh, olema väga tähelepanelik. praegusel hetkel oleme näinud ka äh, pinnas erosiooni suurenemist, mis äh, võib põllumajandust, põllumajandustootmise väheneda tada Euroopa Liidus. selle riski, seda riski arvestades tuleb vastu võtta ka seadused, mis toetaks põllumehi, et nad vähendaks või lõpetaks ära pestitsiidide kasutuse. me peame oma eesmärgid paremini integreerima ja e, peame nõudma kvaliteetsema põllumajandustoodangu e, saavutamist. me peame e, tegema uued toksikoloogilised analüüsid ja seda kogu Euroopa Liidu territooriumil sõltuvalt siis erinevate ainete toksilisusest ja tahaksin rääkida ühest filmist, eh, mille pealkiri on eh, Homme meie lapsed süüdistavad meid ja eh, see puudutab sedasama küsimust, aitäh. suur tänu ja nüüd saab proua Tõrkar Murko sõnu pooleteiseks minutiks, palun. Thank you, madam chair. Let me join those MEPs who consider the second. suur tänu, proua president, lubage mul öelda, et seal lugemisel saavutati väga hea tasakaalus kompromiss, arvestades selle teemavaldkonna kompleksi. see toob kindlasti sektoris kaasa tõhusama, tõhusamad ja paindlikumad taimekaitsevahendid ning kindlasti on võimalik vältida olukorda, kus lõpet-, lõpp, tulemusena on turvalisemad ka põllumajandustooted ja eriti tahan ma tervitada parendusi, mis on tehtud äh, esialgsesse komisjoni teksti selleks, et äh, teste või loomkatseid äh, ei korrataks. sellel võiks kindlasti olla oma mõju ka teistele seotud sektoritele, näiteks nagu andmekaitsetoodete andmenõuded mida praegu läbi vaadatakse, isegi siis, kui pestitsiidid kontrastina kemikaalidele eh, ongi mõeldud toksilistena ja on seetõttu teatud erijoontega, ei tähenda see seda, et liigseid loomkatseid tuleks läbi viia või et teaduslikud andmed ei võiks areneda sellisel viisil, kuidas eh, lisaliigseid eh, katseid välja selgitada ning tulevikus ära jätta. peaks olema võimalik äh, ka see, et uute põllumajanduslike pestitsiidide või taimekaitsevahendite äh, äh, kasutuselevõtt peale aastat kaks tuhat kaksteist toimuks ilma loomkatseteta. Rarudovitš, üks minut pani przewodnicząca! drodzy państwo! pestitsiidid on sellised ained mis on kahjulikud loomadele ja keskkonnale. ma tahaksin teile meenutada et paljudes riikides ladustatakse pestitsiide tingimustes mis on kahjulikud nii keskkonnale kui inimestele ja euroopa liit ei saa kahjuks lahendada vaestes riikides seda probleemi. tasakaalustatud pestitsiidide kasutamine on väga oluline ja me peame kindlasti teavitama ning koolitama kasutajaid ning samuti aitama põllumajanduslik-tehniliste meetmete kaudu neid Euroopa ekspertide sõnade kohaselt kasutatakse pestitsiide rohkem kui vaja. see puudutab eriti eh, väikekasutajaid, kellel ei ole eh, korralikke põllumajandustehnilisi teadmisi sellel teemal. oluline on pestitsiidide turustamine, nendega kauplemine, meil peab olema rohkem teaduslikke andmeid nende kohta ning meie tegevused selles vallas peavad kaasa tooma mõju vähenemise tervisele ning keskkonnale. tahaksin tänada proua Klaasi ja Breierit nende raportite eest ning juhtida tähelepanu sellele, et eh, nende direktiividega kaasneb eh, täielik tähendus siis, kui nad ka leiavad täielikku rakendamist. aitäh! aitäh, härra Stas, kaks minutit. suur tänu, proua president, direktiiv pestitsiidide äh, jätkusuutliku kasutamise ja säästva kasutamise ja turule toomise osas on väga oluline seadusandlus. inimõiguseks on ju äh, toidukaupade äh, säästlik tootmine. meil on kaks kompromissettepanekut, oleme valmis seda teksti toetama, kuigi muidugi oleksime olnud huvitatud jõulisemast lõpptulemusest olin suhteliselt üllatunud, tuleb tunnistada, kui kuulsin, milline on põllutootjate ja pestitsiidide tootjate seisukoht olnud. me tahame kaitsta inimesi, aga ka keskkonda ja see kompromisstekst peaks seda ka toetama. põllumeeste pooldajad väidavad et, et viiskümmend protsenti pestitsiididest kaotatakse turul, see ei ole tõsi tegelikult kaob umbes üheksakümmend protsenti, ütlevad lobitöö tegijad ja, ja seda lühikeste, ainult lühikese aja jooksul. meil on kohustus tagada see, et tagatud on rahvatervise kõrge kaitse, eriti nende ainete puhul, mis on, äh, võivad äh, geen-, ähm, geene muuta, on immunotoksilised, kantserogeensed meil on kokkulepped, mis äh, tähendavad näiteks seda, et teatud põllumajandussektorid, mis on ohu all, saavad äh, erandeid äh, ja, ja rohkem aega seadusandlusega vastavusse jõudmiseks ja minu meelest on tegemist hea kompromissiga mõlemale poolele. suur tänu, härra Stasja, sõna saab nüüd pooleteiseks minutiks Mary-Lou McDonald, palun suur tänu, proua president on palju näiteid Euroopa keskkonnapoliitika kohta, millega parandatakse kodanike elu üle terve liidu ja muidugi on palju näiteid ka selle kohta, kus on üleliiaselt äh, toodud sisse demokraatliku, demokraatlikke meetmeid, mis on koormavaks Euroopa Liidule ning meie maaelule ja maamajandusele ja kahjuks mulle tundub, et see pestitsiidide seadusandlus võib just sinna viimasesse kategooriasse langeda. tunnen muret nende sätete osas, kuid ütleksin välja, et mul ei ole sugugi mitte pestitsiidide tööstus äh, probleemiks vaid põllutootjad. ma olen nagu eelmised kõnelejadki vägagi mures rahvatervise pärast ja muidugi äh, igasugune vale äh,, pestitsiidide valesti kasutamine on taunitav, kuid äh, see direktiiv seda kindlasti ei taga. mõju hindamise analüüsi, mis ei võta arvesse fakte keskkonna, majanduse ja rahvatervisuse kohta ning maaelu säilitamise osas äh, Äh, on läbi kukkunud ma olen veendunud, et see kompromiss tegelikult saavutas hoopis teistsugused äh, tulemused, kui on soovitud see, et soovitakse äh, maapiirkondade säilimist, äh, tegelikult praegu tähendab seda, et pannakse neile suurem kooremgi ja põllumeestele samuti, kes on juba täna raskustes. olen kuulanud ära seda, mida on öelnud Iiri põllumehed ja nad räägivad ühel häälel ja mulle tundub, et neil on täiesti õigus tunda muret selle paketi pärast ja et meie äh, inimeste pikema tervise, tervis pikemas perspektiivis ja meie maapiirkonnad ei ole kaitstud. triloogi kokkulepe on samm õiges suunas, kuid tuleb äh, seadusandluses vees, veelgi teha muutusi selleks, et nendele äh, tõsistele muredele tegelikult ka vastata. Nils äh, Lundgren. Nils Lundgren, poolteist minutit, palun. Fru talman, det är ovant för en övertygad proua eh, president see skepsis äh, on tõesti e, ootamatu, aga ma teeksin ikkagi ettepaneku, et me hääletaksime poolt. see puudutab seda, et me peame tõmbama piiri vahele keskkonnaprobleemide ja meie turu võimaluste vahel. ja me peame üritama siin äh, tegutseda mm, bürokraatiat vähendavalt. see ettepanek soovib bürokratiseerimist vähendada, samas aga soovita-, soovitakse sisse seada ranged kontrollid. siin nimetatakse ka alkoholi ja tubakat äh, mürkideks, ka neid äh, soovita-, nende kasutamist soovitakse kontrollida äh, ning äh, riikidele mm, antakse ka võimalus äh, teatavaid to tooteid äh, keelustada. teisalt aga mõningad taimekaitsevahendeid võivad riigid lubada. ma sooviks olla nõus sellega, mida ütlesid kolleegid, et meil on tegemist riskiga, kui me Euroopa Liidus kehtestame ranged riigid, siis minnakse teistesse riikidesse ja ostetakse vajalikud äh, vahendid sealt. aga ma arvan, et äh, see ei ole argument, mina teeks ettepaneku, et äh, me hääletaksime selle kompromissi poolt, mis minu meelest on väga hea, aitäh. ma ei näe kolleeg Toomas Vaesi saalis, nii et kaheksa pool minutit, äh, Francois Grosset, palun. aitäh. ma tahaks äh, loomulikult äh, õnnitleda raportööri ja tervitada kokkulepet, mis sündis tänu raportööri, komisjoni ja nõukogu märkimisväärsele tööle. mulle tundub, et tegemist on väga märkimisväärse lep-, kokkuleppega, mis arvestab kõigi osapoolte huvidega, arvestatakse tarbijate huvidega, tarbija on ju mures, kui räägitakse pestitsiididest. ta on mures, kui ta kuuleb, et, et pestitsiidide jäägid on puuviljades ja teraviljatoodetes ette on nähtud äh, kantserogeensete ja genotoksiliste äh, toimeainete keelustamine, see on väga oluline. keskkonnakaitse ja äh, bioloogiline mitmekesitus võetakse arvesse mesilaste ja vee- ja maapinna kaitse vajadusi, vaja on kaitsta ka äh, põllumehi, kes ju esimesena äh, saavad kahjustada, kui kasu-, kasutatakse pestitsiide. soovitakse harmoneerida norme, lihtsustada menetlusi, võimalusi ikkagi kasutada teatavaid äh, aineid, sest et äh, neid on lihtsalt vaja ähm, sellis-, aga meil on vaja ka jätkusuutlikku põllumajandust ning keemiatööstus peab leidma alternatiivseid lahendusi. sellisest sellist keemiatööstust on põllumehel vaja, aga keemiatööstus peab leidma alternatiivseid lahendusi. selle tekstiga ei ole võimalik enam lahe-, ära vahetada äh, ohtude ja riskide ähm, määratlusi. Äh, tegemist on riskidega tarbijate ja keskkonna jaoks. vaja on head äh, teavitamist äh, ja korralikku kasutamist ning ma lõputan öeldes, et vaja on harmoneerida impordikontrolli, sest ei saa nõuda teatavaid asju meie põllumeestelt ning jätkata Euroopa Liitu selliste toodete importimist, mis ei vasta meie ähm, seadustele, nii et siis oleks tegemist tõesti ebaausa konkurentsiga. aitäh. nüüd saab sõna Toomas Vais, poolteist minutit proua president, aitäh, ma vabandan, et ma hingeldan. Te peaksite süüdistama Air France'i, kuna esimene lend jättis mu maha. proua president, ma ei tea, mis on toimumas, aga mulle meenub Vladimir Iljitš Lenin. üks tema kuulsamaid tsitaate on see, et halvem on parem. ja kui ma vaatan tagasi eh, viimasele poolele aastale siin, siis eh, täpselt see ongi juhtumas, et halvem on parem. ja seda just minu seisukohast, sest niipea kui inimesed saavad aru, kui kahjulik Euroopa Liit on nende tuludele, elatisele ning toidu eh, tootmisele, seda kiiremini asjad paranevad. tahaksin teile nüüd öelda, et on olemas Ehm, selline risk näiteks, et ma tänaval talvel ehm, jäisel tänaval libastun, kuna soolatamine on keelatud ja kui eh, me keelustame pestitsiidid antud moel, siis toiduhinnad kindlasti tõusevad Euroopa Liidus ja ma usun, et kui selle asja mõju selgeks saab, siis Ühendkuningriik eh, lahkub eh, Euroopa Liidust. Dorot Koobe, kaks minutit, palun Eh, dank ook aan de eh, rapporteurs en aan de schaduwrapporteurs. ik denk dat. aitäh president tahaksin tänada mõlemat aitäh, president, tahaksin tänada nii raportööri kui, raportööre kui variraportööre, samm on kindlasti õiges suunas, suunas, mida me vajame, päris selgelt pestitsiidid mängivad olulist rolli selles osas, mis puudutab taimehaiguste ja kahjurite tõrjet, aga samal ajal peame me püüdma tagama, et me suudame garanteerida ka puhta keskkonna, mis on oluline inimtervise seisukohast. nii et see on üks viis, kuidas me saame vähendada seda tohutut lõhet nii-öelda tavapärase põllumajanduse ja mahepõllunduse vahel. on kolm eriti olulist meedet siin. esiteks mõned kõige ohtlikumad keemikaalid keelustatakse samas eh, erandid on eh, ohtlikud puhul, kui mingeid alternatiive ei ole olemas ja see tähendab seda, et mm, võib-olla see ei kujuta endast väga olulist ohtu põllumajandusele samuti see motivaatorite süsteem peab olema paigas, et tagada alternatiivsete pestitsiidide kasutamine, eriti väiketalunike puhul ja lihtsalt aiapidajate puhul. paljusid väiketootjaid ohustab see uus mm, õigusakt, kuid samas pakub see neile kaitset selles osas, mis näeb ette äh, vahendid teadus- ja uurimistegevuseks väike- ja keskmiste tootjate puhul. samuti me peame leidma viise, kuidas vähendada neid, viise, kuidas vähendada riske, mis on seotud keemikaalide kasutamisega üldtulemuseks peaks olema pestitsiidide kasutamise vähenemine ja samm-sammult liigume me meetmete poole, mis on kasulikud nii keskkonnale kui inimtervisele. mina tahaksin näha täielikku keelustamist äh, kahjulike ainete puhul, kuna need äh, tegelikult ju kahjustavad seda, kuidas äh, inimtervis toimib ilma kahjustamata põllumajandust. Frederik Riis, poolteist minutit, aitäh! meil on väga hea kokkulepe, milleni jõudsid äh, nõukogu komisjon ja raportöör äh, äh, väga ähm, on oodatud seda debatti Suurbritannias ja Iirimaal. tegemist on seadusandlusega, mis puudutab tervist, tarbimist ja kõike muud ja sellele on ka palju vastu ähm, sel-, seal on palju inimesi vastu. väga palju on hääli, kes äh, taunivad sellele, seda, et äh, tarbijaid seatakse ohtu, hoolimata sellest, et seda on võimalik vältida. meil on mõningaid äh, aineid kasutusel, mis ikkagi on neurotoksilised ja on um-, öö, väga ja, ja palju on äh, inimesi, kes surevad sellepärast, et äh, et kasutatakse väga erinevaid äh, toksilisi aineid. meil on vaja ambitsioonikat pestitsiidide poliitikat, sellepärast et me soovime mitte kasutada ohtlikke aineid, me soovime keelustada pihustam-, õhust pihustamise, meil on vaja realistlikku äh, poliitikat äh, selleks, et arvestada elustsükliga, selleks, et tagada, et äh, turule jõudmata tooted on ohutud ning see ähm, pakett on modernne, moodne sellepärast, et äh, pestitsiidid on väga olulised uuele ähm, põllumajanduspoliitikale, Euroopas peab kasutama vähem pestitsiide. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Kutsmik. suur tänu, proua president, äh, härra volinik. rääkides äh, säästvast pestitsiidide ja taimekaitsevahendite kasutamisest pööraksin tähelepanu kolmele asjale kõigepealt me räägime siin tegelikult ainult kahest faasist kemikaalide kasutamises kõigepealt äh, kaubandusse toomine ning siis rakendamine kuid ei ole sugugi rääkinud nende toodete turult äh, ära keelust, nende ähm, toodete keelustamist ja ringlusesse võtmist. Poolas on selgelt äh, näha, et selle kolmanda faasi jaoks on olemas äh, rahalised vahendid selleks, et omavalitsustel, et omavalitsused saaksid siis äh, omalt poolt panustada nende ainete ohutuks muutmisele ühtlasi oleks soovitatav see, et liikmesriikidel oleks õigus otsustada oma turgudel ainete turustamise ja kasutamise kohta. ja ühtlasi ma arvan, et need lahendused, mis me täna siin, mis meil täna on arutelul, oleksid võrdseteks võimalusteks kindlasti kõikidele talunikele. suur tänu üheks, üheks minutiks sõna proua Grand Maisonile. aitäh, proua president raporti ettepanekud lähevad õiges suunas ja ma äh, õnnitlen raportööri. kui öelda nii, nagu komisjon ütleb, et äh, komis-, pestitsiidid puudutavad äh, suurel määral ühispoli-, põllumajanduspoliitikat, siis mm, selle direktiivi osas ei saa tegeleda ainult harmoneerimise või konkurentsivõimega. üks näide Martiniki ja Guadeloupe'i saart, kus Martinikil kakskümmend protsenti äh, saarest on ähm, saastatud äh, saa-, saastava molekuliga, mis ähm, saastab mitte ainult äh, pinda, vaid ka vett sellel saarel ja selle saare ümber. Ähm, tegemist on tõesti ka tervishoiu küsimusega, kui ei ole liiga ähm, hilja, siis ma tõesti tahaksin kõigi tähelepanu äh, pöörata Martiniki probleemile, mida Prantsusmaal väga hästi tuntakse ning äh, meil oleks vaja alternatiivseid äh, ettepanekuid nagu mahepõllumajandus. me ei tohiks äh, unustada äh, äh, pestitsiidide mõju faunale ehk mesilastele ning ka seda probleemi, mis on seotud kaubavahetusega nende riikidega, kus kasutatakse pestitsiide ilma mingite piiranguteta, aitäh. aitäh, üheks minutiks saab sõna Keith'i Sinnut. meil on kõigil ühine soov tervist kaitsta, kuid ärgem unustagem, et talupidajad on need, kes seda head ja toitvat toitu toodavad, mis on meie tervise aluseks. mina olen pärit väga märjast märjalt maalt ja meie talunikud on pidevalt igasuguste nakkustega kimpus, seenhaigused äh, on pidevad. kui äh, meie äh, kartulikasvatus satuks täiesti ohtu, kui me keelustaksime pestitsiidid nende nakkuste vastu. Äh, me näeme juba artikleid äh, selle kohta, et GMO-sid kasutada vastusena Euroopa äh, piirangutele. mis on siis ohtlikum keskkonnale, kas vastutustundlik pestitsiidide kasutamine, nii nagu me näeme seda Iirimaal või GMO-d, on räägitud sellest, et ähm, pestitsiidid äh, võiksid ohustada geenide ülesehitust, GMO-d sellele on aga üles ehitatudki ja, ja on väga oluline, et me äh, käivitaksime täieliku mõjuanalüüsi. suur tänu, üheks minutiks äh, saab nüüd sõna härrale Rašinel. aitäh, proua president, armsad kolleegid, pärast triloogi äh, võeti kaheksateistkümnendal detsembril vastu tekst pestitsiidide kohta, see tundub olevat hästi tasakaalustatud. võetakse arvesse äh, põllumeeste äh, huve ja äh, keskkonnakaitse huve ning tarbijakaitse huve. ma saavutatud tulemus võimaldab jätkata põllumajandustootjatel tootmist ilma, et oleks täiesti keelatud pestitsiidide kasutamine äh, ma tahaks ähm, Normandia ähm, puuviljakasvatajatel on juba aastaid probleeme. Õnneks leiti äh, selline lahendus, mis ei ohusta äh, õhust põllumajanduspoliitikat ja äh, põllumajanduseelarvet. ühendus, meil on vaja äh, säilitada meie põllumajandusmaastik ja meie äh, kõigi heaolu äh, ilma ebarealistlike nõudmisteta. aitäh, nüüd saab Anja Vaiskerber sõna kaheks minutiks. proua president, armsad kolleegid, me hääletame homme äh, taimekaitsevahendite äh, paketti, tegemist on teemaga, mis äh, vägagi äh, suurt huvi tekitab äh, kodanikes ja see kajastub ka parlamendi arutelus. me kõik soovime värskeid tooteid soodsa hinnaga, milles ei oleks pestitsiidijääke. triloogi tulemus loob selleks eeldused. uus taimekaitse määrus on suur samm edasi selle, parandamaks tarbijakaitset aga kriteeriumid, välistamiskriteeriumite osas ei ole arvestatud üksnes teaduslike tulemustega. triloogi tulemus on väga suureks edusammaks, rohkem, see puudutab äh, kaheksakümmend protsenti äh, ja just nimelt neid äh, toimeained, mis on tervist ohustavad. tulevikus äh, on meil piisavalt palju toimeaineid selleks, et et mõistlikult toota, aga keelustatakse kõige ohtlikumad toimeained. meil ei ole tulevikus mitte kakskümmend seitse riiklikku kasutamisluba, vaid, vaid kolm tsooni, kus liikmesriigid põhimõtteliselt peavad kasut-, üksteise kasutamislubi, lubasid vastastikku aktsepteerima. meil on tegemist on harmoneerimisega taimekaitsevahendite vallas, meil on sellega tagatud kõrge kaitsetase, ilma et me Euroopas ohustaksime toiduainete tootmist. me saame nüüd tõelise siseturu ja ühtsed konkurentsireeglid ning tegemist on ka suure edusammuga tervisekaitse vallas. see on väga hea tarbijate ja põllumeeste jaoks. aitäh, nüüd saab kaheks minutiks sõna no proua Sarbu. aitäh, eesistuja. fütosanitaarsete tootete kasutamine vastavalt tõhusale põllumajandustegevusele on põhimõttelise tähtsusega selleks, et toota piisavalt toitu ja kaitsta ähm, tarbijat ja kaitsta ka keskkonda nende riskide vähendamine, mis on seotud pestitsiidide kasutamisega mängib kindlasti rolli meie säästvas põllumajanduses. kõrge pestitsiidide tase nendes toitudes, mida Euroopa Liidus tarbitakse, tuleneb meie sõltuvusest nendest toodetest, mis on samas äh, vältimatult vajalikud tootmise tõhususe seisukohast, kuid mõjutavad äh, negatiivselt rahva tervist. ja Rumeenias äh, oleme me silmitsi väga palju põllumajandusmaa saastumisega, kuna pestitsiidide kasutamine tundub olevat ainus viis kahjuri tõrjeks. nii et see mõte korraliku majandamise kasutamisest, riskide vähendamisest, aitab meil kasutada neid tooteid õigesti, nii et võtta arvesse keskkonda ja kaitsta ka rahvatervist ning vähendada meie sõltuvust neist toodetest. kõrge kahjurite hulk Eh, Rumeenia põllumajandusmaal kohustab meid eh, õhust eh, pestitsiide pihustama, aga kui direktiiv jõustub, siis tehakse seda ainult siis, kui mingeid alternatiivseid lahendusi kahjuritõrjeks ei ole ja seda just selleks, et kaitsta keskkonna ma olen rahul kompromissi tulemustega ja seda toetab enamik fraktsioone ning see võimaldab meil kasutada eh, piisavalt pestitsiide selleks, et eh, säilitada Euroopa talunike konkurentsivõime, samas kaitstes tarbijat ja keskkonda. aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna Holger Kramer. aitäh, proua president, armsad kolleegid, taimekaitse vahendid jäävad väga oluliseks äh, põllumajanduses. meil on vaja põllumajandus, äh, taimekaitsevahendeid selleks, et kaitsta äh, meie mm, ressursse ja kõrg-, meil me, toimub diskussioon väga tihti irratsionaalsel tasandil, aga selleks, et saada tarb-, häid tulemusi, peame jääma ratsionaalseks. algne Ähm, ettepanek kaits-, keelustada väga paljud äh, taimekaitsevahendid äh, kahjustaks põllumehi ja lõpuks äh, tõuseksid põllumajandustoodete hinnad. me oleme head, et leiti aktsepteeritav kompromiss. tervitatav on see, et jäi alles ka kolme tsooni re-, reegel. julge siseturu kaitse jääks, näeks siiski välja teistsugune meil oleks vaja lõplikku endokriin ähm, süsteemi mõjutavate toimeainete äh, definitsiooni, mille peaks äh, esitama komisjon, muidu me läheks äh, ettevaatuspõhimõttega liiga kaugele ning me ei peaks ju, mm, me peaks pärast tegelema ka re, selle määruse eelhinda, möödahindamisega. härra Boyd Johnson. Äh, suur tänu, proua president me viime praegu lõpule suurt ettevõtmist, nimelt et kord majja saada rahvatervise osas Euroopa Liidus, mulle tundub, kompromissid on positiivsed ning nende eesmärgiks on äh, tagada sissetoodavate piirangutega rahvatervise kaitse, samas seadmata ohtu Euroopa põllumajandust ärgem unustagem, et igasugused muutused toovad endaga kaasa kulusid, mis äh, langevad meie põllupidajatele, kes peavad äh, konkureerima rahvusvahelisel turul. Nemad on need, kes äh, peavad kasutusele võtma ohutumad pestitsiidid. kordan seda, mida olen öelnud mitu korda, kehtesta, kehtestagem kõrged nõudmised põllumajandussektoris töötajatele ja toot-, toodetele, kuid seadkem sama kõrged standardid ka välistootjatele, muidu toot-, töötab, töötame iseendale vastu. suur tänu ja nüüd saab sõna Jim Allister proua president, ma ei ole nõus sellega, et tegemist on tasakaalustatud paketiga, selleks, sellepärast on, minu meelest on siin kaks rumalust, kõigepealt Euroopa Liidu rumalus. me isegi ei peatu selleks, et mõjuanalüüsi korraldada, vaid tormame edasi äh, toetades alternatiivseid taimekaitsevahendeid ja samas tihti neid alternatiive üldse ei olegi ja äh, põllumajandustootmine eriti teravilja ja põllu ja juurviljasektoris äh, on tõsiselt ohtu sattunud ma see suurendab importi nendest riikidest kes absoluutselt ei huvitu nendest äh, asjadest proua president palju on räägitud siin teadusest aga millisest teadusest me siis räägime milline teadus ei allu mõjuanalüüsile ja teine rumalus selles asjas on see, et ähm, see, mis puudutab eriti minu koduriigi, keda see ettepanek kõige rohkem ka mõjutab, äh, meie koduriik nõustus kvalifitseeritud häälteenamusega nõukogu selles küsimuses ja see on läinud nii kaugele, et me oleme tänaseks ilmselt täiesti impotentsed midagi üldse tegema me oleme allutanud ennast kvalifitseeritud häälteenamusele ja sellepärast me oleme ka täna sellises olukorras nagu me oleme ja need kes toetavad lissaboni ütlevad et me peaksime veel rohkem hakkama toetama veel rohkem kasutama kvalifitseeritud häälteenamust suur tänu kaheks minutiks saab sõna Richard Siibel aitäh proua president, ma arvan, et äh, siin on tegemist tasakaalustatud äh, kompromissiga ja seepärast ma seda ka toetan ning seetõttu ma täna, see, äh, praegu ma tänan kõiki osalejaid. see teema on väga emotsionaalne, aga hoolimata sellest õnnestus erinevad kaitse-eesmärgid ähm, ühendada. Euroopa võtab väga tõsise taimekaitse seadusandluse vastu, see on ainukordne maailmas. oluline on äh, tasakaalustada äh, siseturu eesmärke, tarbijakaitse eesmärke ja muid kaitse-eesmärke, aga kõiki neid silmas pidades jõudsime ikkagi tasakaalustatud lähendamise, lähenemiseni. Äh, oluline oli ka see, et me järgisime selliseid põhimõtte, et et me lähtusime ainult teadusuuringutest ja mitte emotsioonidest ning teiseks, et risk, tegemist oli riskipõhise ja mitte ohupõhise lähenemisega. ma arvan, et see on oluline kogu selle seadusandliku paketi praktilise külje jaoks. oluline on mõelda ka sellele, et rakendamisel ei tohi eelistada importi ja jätta halvemasse olukorda Euroopa Liidu sisene toodang. siin peab komisjon tõenäoliselt veel tööd tegema, aga põhimõtteliselt järgiti erinevaid põhimõtteid vägagi tasakaalustatud ning ma arvan, et me saame selle kompromissiga hakkama. minu jaoks on oluline see, et mm, veevarude kaitsmiseks saavad liikmesriigid vajaliku, äh, vajalikud võimalused Hollandit ei saa võim-, võrrelda Saksamaa, Malta või Kreekaga. oluline on ka see, et äh, pestitsiidide kasutamine Natura kaks tuhat aladel äh, peab olema minimaalne. ka siin on liikmesriikidel piisavalt võimalusi äh, oma lahenduste leidmiseks, ma arvan, et tegemist on väga hea kompromissiga. üheks minutiks saab sõna härra Kooli. suur aitäh, proua president kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust äh, raportite autoritele, kuna tegu on suurepärase tööga, pidades silmas äh, piiratud aega, viitan ainult proua Klassi raportile. direktiiv toob sisse koolitamise ja lubade süsteemi pestitsiidide tootjatele, kuid meil on vaja tagada, et on olemas vastastikune tunnustamine liikmesriikide vahel selles osas, mis puudutab neid lubasid või sertifikaate. direktiiv säilitab ka siseriiklikud reeglid seadmete sertifitseerimisele ja minu arvates oleks soovitav seda reguleerida Euroopa Liidu tasandil, sest sellised kontrollkäigud võiksid olla ka vastastikuse tunnustamise aluseks eriti oluline on see piirialade puhul ning eh, teenuse osutajate puhul nendel piirialadel. ja lõpuks tahaksin öelda, et me ei räägi siin ju kahjuks metsaspetsiifikast. aitäh, härra, järgmine kõneleja on Lambert von Nistelrooy, kaks minutit. aitäh, proua eesistuja. hollandlasena Euroopa Parlamendis olen loomulikult jälginud neid õigusakte suure mure ja suure huviga. me räägime siin väga konkreetsest probleemist seoses äh, Hollandiga, sest madalmaid mõjutavad pestitsiidid väga oluliselt. erinevalt ülejäänud Euroopast on meil väga raske kasutada kaitsevööndeid äh, näiteks äh, voolusängide ääres. selline lähenemine muudaks tavapärased tootmismeetodid Hollandis võimatuks ja samuti meil on väga palju väiketootjaid köögiviljade osas, näiteks tomatite, salati ja nii edasi. ja seetõttu on meil väga, meile väga oluline, et oleks toimiv, tõhus kompromiss ja ma pean ütlema, et praegune kompromiss on kindlasti parem kui proua Breyeri kompromiss komisjoni tasemel, seetõttu olen otsustanud seda toetada, sest meil on nüüd reeglid, mis näevad ette ka innovatsiooni rahastamise alternatiivsete meetodite tuvastamiseks. samuti tervitan äh, väiketalunike mm, rahastamismeetodeid, mis aitaksid neil raskeid aegu üle elada ja samuti meetmed, mis puudutavad vastastikust tunnustamist äh, Euroopa tasandil, praeguses rakendusvahetuses on palju praktilisemad. kui me arvestame toot-, toodetud põllumajandustooteid ja imporditud vahendeid, siis me, me võtame arvesse alati tootmise puhul tarbijate huvisid, tervist ja nii edasi, aga mis toimub impordiga? sest siin on oht nii-öelda paralleelimpordilt. igal juhul tahaksin tänada raportööre ja ka proua Hennikosit panuse eest, kuid on üks asi, mille osas äh, talunikud äh, leiavad, et on vaja suuremat säästvust ja sellele tuleb lahendus leida. üks minut, härra Tavatšev. Ähm, toiduohutus on Euroopa Liidus kõige olulisem probleem, aga tegemist on hea kompromissiga. Ungari ähm, saadikud aga ei saa seda raportit aktsepteerida, sellepärast et see kahjustab äh, Euroopa põllumajandust. meil on kaks suurt äh, probleemi. tsoonide regulatsioon on kunstlik ja see on lähimuspõhimõtte vastane Euroopa Liidus, nagu Hollandi kolleeg juba ütles. sellega ei see ei võimalda vajalikku paindlikkust. see kahjustab Euroopa põllumajandust, kuna muutub, riskid muutuvad suuremaks, resistentsus äh, oht muutub suuremaks, äh, tootmiskulud suurenevad ning paljud ju on juba öelnud, et tooted, tooted, mis pärinevad väljaspoolt Euroopa Liitu, ei ole võimalik äh, kontrollida. see direktiiv toob endaga kaasa väga palju probleeme ning keskkonnakaitse Ähm, aspektid äh, ähm, tähendavad seda, et äh, me peame hakkama kasutama GMO-sid, mida me aga Euroopa Liidus ei soovi. Äh, kolleeg McKinnis, palun. suur tänu, proua president, suur tänu nendele, kes tegelesid selle kahe väga olulise raportiga ja kui kuulda mõningaid siin täna õhtul, siis tundub, et Euroopa Liidul täna ei ole üldse mingisugust kontrolli äh, nende kemikaalide turustamise ja kasutamise kohta, tegelikult meil on, meil on äh, ka toidujääk, äh, ainejääkide ja toidu osas väga karmid reeglid paigas on neid täna, kes ei ole näinud, kui oluline on taimekaitsevahendite roll toidu tootmises. see on üks äärmus ja teine äärmus on see, et kes ütleb, need kaks raportit on täielik katastroof põllumajandustootmisele Euroopas. volinik Tiimase äh, kommentaarid tekitavad mulle ka teatavat muret, te räägite sellest, et inimesed tunnevad muret pestitsiidide pärast, jah, võib-olla, kuid küsimus on see, et kui õigustatud need mured siiski on ja mida teie volinikuna olete teinud selleks, et välja tuua äh, tarbijatele see, et äh, suurem osa meie toiduainetest toodetakse kasutades aineid, mis äh, tagavad kvalifitseeritud ja ohutu toidu. jah, on kemikaale, mis on väga-väga ohtlikud, kuid nende kasutamise risk sõltub otseselt sellest, kuidas neid kasutatakse ja kas äh, peatakse kinni maksimumjääkide äh, tasemest meie toiduainetes. minu kogemus näitab seda, et kes neid ohtlikke aineid kasutavad, on hästi koolitatud ja teistes liikmesriikides võib-olla peaks koolitust äh, tagama. kakskümmend kaks toimeainet on keelustamisel, Iirimaal tunnetakse muret kart-, kartuli ja teravilja tootmise pärast küsimused äh, seisnevad selles et kas agrokemikaalide tööstus äh, vastab äh, nendele muredele ja toob turule uued tooted komisjonil ei ole vastust sellele ja teine küsimus mis saab eranditest kas need hakkavad toimima mis saab siis kui alternatiivi lihtsalt ei ole see on küsimus mis tuleb lahendada sellepärast et iirimaal tahetakse teravilja ja kartuli tootmist siiski jätkata imporditud toiduainete küsimus on tõsiline tõsine küsimus ja ma palun viit sekundit lisa kui komisjon teeks euroopa Euroopa äh, toidutootjatega koostööd selles osas oleks edasiminek võimalik. lihtsalt ei ole võimalik, et komisjon istub täna siin ja ütleb, et me keelustame toimeained Euroopas, aga need, kes toodavad Euroopa Liidust väljaspool, võivad meile endiselt äh, saata toitu, mis on toodetud nende ainete äh, abil. see lihtsalt ei ole võimalik ja reaalne. suur tänu suur tänu, kaheks minutiks saab sõna proua Aiuso suur tänu, proua president. võtan sõna Breyeri raporti osas. Euroopa põllumehed on täiesti teadlikud sellest, et taimekaitsevahendite ka-, kasutamine peab olema ohutu tervisele ja keskkonnale samas aga tunneb terve see sektor tõsist muret, et Euroopa Parlament ei mõista, millist mõju võib tulevikus äh, see seadusandlus omada kui me vaatame potentsiaalset mõju, siis on uuringuid, mis on näidanud, et tulevikus taimekaitsevahendite puudujääk võib viia selleni, et eh, ei suudeta taime haiguste vastu võidelda ja see võib olla katastroo-, katastroofiliseks paljudele taimedele ka Vahemere piirkonnas. tulemuseks eh, on Äh, see, et need kompromissid on kokku pandud äh, tõsiste arutelude tagajärjel, jah, kuid ärgem unustagem seda, et äh, sisenõrasüsteemi kahjustavad ained keelatakse ära, kuid sellega keelustatakse turul ka väga paljud akti-, aktiivsed taimekaitsevahendid, mis on meie tootjatele väga olulised. meil on vaja aktiivseid tai-, toimeaineid Äh, alternatiivideni siis selleks, et ähm, äh, võidelda igasuguste taimehaiguste või äh, suisa taimekatkude vastu. mitte toode kui selline ei ole ohtlik, vaid see, kuidas seda kasutatakse, nii et Hispaania delegatsioon toetab seda, et mõjuanalüüsid oleksid kohustuslikud ja toetame neid muudatusettepanekuid, millele on allakirja andnud ka ise, see, mis puudutab sisenõrasüsteemi kahjustavaid aineid ja peab tagama sellised taimekaitsevahendid, mida saab kasutada hädaolukordades. praegusne kompromiss kindlasti viiks toiduainete tootmise vähenemisele, hindade tõusuni ja selleni, et need äh, toiduained tuleb sisse tuua impordiga. suur tänu ja nüüd saab sõna Robert äh, Sturdy kaheks minutiks, palun, suur tänu, proua esinaine. president, äh, minu kommentaarid Preeri raporti kohta ja ütleksin komisjonile, miks te olete mõjuanalüüsile vastu? mis äh, on selles nii murettekitavat, et äh, härra volinik on sellele vastu? ei ole mitte mingisuguseid teaduslikke tõendeid selle kohta, et mõned need ained, mida me oleme kasutanud, on rahvatervisele ohtlikud, mõned jah, kuid on üsna mitu, mille osas te olete teinud ettepaneku need menüüst kõrvaldada, mis tegelikult aga ei olegi üldse ohtlikud, ma viitan siin ühele äh, aine triasoolile, mis on äh, teraviljakasvatuses, nisukasvatuses väga oluline Euroopas ja ma ütlen üsna selgelt, teie, härra volinik, olete pettumuse valmistanud avalikkusele, kui te olete pannud pidurid GMO-de tulekule turule ja te olete öelnud, Eh, kui te ei ole pannud piiri GMO-de tulekule ja te olete öelnud ise ka, et te olete täiesti läbi kukkunud GMO-de osas ja läbi kukkunud ka maksimum eh, jääkide osas ja eh, proua volinik Sankost, kes siin lobiseb samal ajal kui mina räägin, on aga minuga nõus, kui ta kuuleks, et te olete täiesti läbi kukkunud ka pestitsiidide jääkide osas. me näeme neid meie supermarketite riiulite liika ja jälle, kui me nüüd keelustame need ained Euroopa Liidus siis äh, mis saab impordiga, kas te ütlete, et noh, vahet ei ole? niikuinii need jõuavad turule, jätame asja nii, nagu see on ja eeldame lihtsalt seda, et inimesed ei äh, lase ennast häirida sellest. talunikud üle terve Euroopa Liidu on olnud kõige vastutustundlikumad inimesed üldse toidu tootmisel ja kui me ütleme nendele äh, et vot see on see uus seadusandlus, siis öeldakse neile, et nad on lollid ja neid ei huvita üldse see, mida nad teevad. mitte ükski talunik ei tahaks kasutada kemikaali, mis on rahvatervisele ohtlik. ja selle kohta on väga palju uuringuid tehtud ja paar mõtet veel. umbes kahe aasta pärast äh, kaotatakse äh, puurid kanade kasvatuses, noh, see on tõsist muret tekitav mulle tundub, et äh, komisjon ei ole suutnud ellu viia seadusandlust, mis on vastu võetud, see on murettekitav, on ülioluline, et annate talunikule, talunikele võimaluse tingimusi parandada ja tõestada, et need tooted siiski on ohutud. suur tänu. aitäh, järgmine kõneleja on härra Peeterle, üks minut zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neodgovorne rabe pesticidov jasno je da ne moremo imeti več zdravja in manj raka če i think perhaps you can start again. Eh, zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica murettekitavad äh, tervisesuundumused tulenevad peamiselt vastutustundetust, vastutustundetust pestitsiidide kasutamisest ja ei ole võimalik äh, rohkem tervist ja vähem vähki, kui me sööme mürgitatud toitu ja rääkides siin äh, võtmetähtsusega küsimusest, siis kosmeetilised parendused, äh, e-, neist ei aita, vaja on paradigma muutust ja töö, mida on teinud prouad Klaas ja Breyer koos variraportööridega, on kindlasti samm õigel pool ja ma tunnustan nende töö tulemusi. mõlemad raportid avavad uusi nii-öelda rindejooni ja uusi küsimusi, teavitavad üldsust ja tarbijaid, samas me nõuame riiklikke tegevuskavasid, millel on kvantifitseeritavad eesmärgid. oluline on hõlmata ka mm, naaberriikide teavitamine või vabandust, naabrite teavitamine, see puudutab eriti siis, kui naaber on mesinik direktiivis on öeldud, et liikmesriigid võivad riiklikesse tegevuskavadesse lülitada ka meetmed, mis puudutavad lihtsalt naabrite teavitamise, kuid olulisem oleks lülitada see kohustuslikku vormi. samuti peaks edendama bioloogilisi meetmeid, aitäh. kaks minutit, Neil Parish. proua president volinikud, tahaksin teile öelda, et vähem kui aasta tagasi arutasime me siin kojas seda, mida me hakkame tegema seoses maailma toidukriisiga ja sellega, kas maailmas on piisavalt toitu ja see tegi meile palju muret ja nüüd vähem kui aasta hiljem arutame seda, õigusloomet, mis tegelikult vähendab toidutootlikkust Euroopa Liidus ja toidutootmisega kaasneb moraalne aspekt, sest me peame meeles pidama, et kui meie Euroopas ei tooda piisavalt toitu, me suudame selle eest maksta, kuid arenev maailm ei suuda. nii nagu äh, Robert Sturdy ütles, äh, siis seoses äh, teravilja ja kartulikasvatusega on meil Iirimaal olnud kaks hullemat või kaks kõige raskemat suve ja kui me ei suuda kasvatada kartuleid või teravilja, siis inimesed söövad riisi või pastat ja kindlasti ehm, riisi on puudu ka arenguriikides. lisaks sellele, mida ütles härra Stöödi, siis ehm, need pestitsiidid ja fungitsiidid, mida me kasutame, siis kui neid kasutatakse õigesti ja piisavate ehm, viibeperioodidega, siis ei ole mingeid probleeme sellega seoses ja kuidas te suudate mulle püsti tõusta ja öelda mulle, et te ka impordi osas eh, tagate vastavad nõu-, nõuded, sest et eh, me ei suuda piisavalt eh, nii ehk naa testida me peame Euroopas tootma piisavalt toitu ja tegema seda turvaliselt, samas tagama, et me vähendame kasutatavaid kemikaale, seda me juba teeme ja samuti peame tagama piisava koolituse näiteks pihustamise osas, ka seda me juba teeme. aga ma kutsuksin teid üles siiski korraliku eh, mõju-uuringu läbiviimisele sest äh, viimane pärineb kahe aasta tagant, peale seda on olnud kaks kõige niiskemat suve ja asjaolud on muutunud, aitäh. gibt eine meldung zur geschäftsordnung? bitte. Mr Struan Steven has offered härra Struan Stevenson ütleb, proua Doyle on mulle andnud kaks minutit, kas ma võin saada, saada tema sõna? see oli protseduuriline küsimus no palun. suur tänu, proua president, tõesti liialdatud väited, proua president ja volinikud on raskendanud tegelikult faktide väljatoomist selle debati erinevates faasides, jah, meil on vaja kontrollida agrokemikaalide kasutamist, me oleme kõik äh, sellega nõustunud. ja kui neid säästvalt ei kasutata, siis nad võivad tõesti olla ohtlikud kasutajale ja keskkonnale aga kui eh, säästvalt neid kasutada ja kasutada maksimumpiirmäärade raames, siis on nad väga väikese ohuga ja tegelikult tarbijale ei, ei ole nad üldse ohtlikud. kui aine eh, see ohualane, eh, ohupõhine lähenemine, mitte teaduslik riskipõhine lähenemine on tõsiselt murettekitav. alkohol puhas alkohol, kui seda juua on ohtlik, aga kui seda äh, lahjendada, siis on risk miinimum äh, väga väike, nii et kaks eri asja, siin on viidatud Euroopa mõjuanalüüsile, teaduslik äh, äh definitsioon, samuti sellele on viidatud sisenõrresüsteemi kasutajatele, samuti positiivne on aga see, et erandite periood annab tööstusele võimaluse investeerida teadus- ja arendustegevusse ning välja tuua uued tooted ja äh, jätkusuutlikud lahendused ning ma kutsuksin agrokemikaalide sektorit üles sellega tegelema ja sinna, sellesse investeerima kui me lubame imporditud äh, toodetel kasutada taimekaitsevahendeid ja samas keelustades selle meie talunikele siis see on tõsine müsteerium minu jaoks ja üks tõsine äh, probleem selle taolise seadusandlusega äh, väga palju on saavutatud aga edasiminekut võrreldes eri- esialgse ettepanekuga ja seega kompromissi ka toetaksin aitäh um, catch the eye ja üheks minutiks on sõna sõna Colin Burke'il suur tänu proua president ma tahaksin viidata sellele kui oluline on äh, olnud huvigruppide mõju selle seadusandluse algfaasides ja sellepärast ongi vaja seda reguleerida olles äh, maapiirkonna esindajana äh, esindaja sain ma väga paljudelt mures kodanikelt kirju selle konkreetse asja suhtes üldiselt arvatakse maapiirkondades, et see regu-, see, et reguleeritakse täiesti suvaliselt Brüsselis ilma nendepoolse panuseta ja sellega ma olen täiesti veendunud, et liikmesriikide valitsused peaksid tegema märksa rohkem nende asjade selgitamiseks ja see kindlasti mõjutaks huvigruppide seisukohti ja selle asemel, et võtta see lihtne tee ja süüdistada Brüsseli bürokraate kõiges selles, tegelikult on ju liikmesriigid need, kes peavad neid meetmeid rakendama peamistel juhtudel ja liikmesriikidel on ka ressursid läbi omavalitsuste esindajate nende asjade selgitamiseks talunikele on väga oluline et need kes toodavad äh, euroopa liidus toiduaineid ei satu liigse regulatiivse koorma alla võrreldes nendega kes toodavad euroopa liidust väljaspool kõiksugused ettepanekud peavad olema tasakaalustatud äh, tarbijatele ja tootjatele talunikele me peame tagama selle et on piisavalt õiget informatsiooni äh, saadaval kõikidele huvigruppidele suur tänu ja nüüd saab sõna susanna roitova daamid ja härrad arstina olen ma väga tundlik asjaolu suhtes et on meie kohustus tarbijate ees kaotada kahjulikud fütosanitaarsed ähm, tooted ja seda teadusandmete põhjal. samas ma mõistan, et raportöörid on leidnud sobiva lahenduse, nii et on olemas ka motivaatorid vastavale sektorile paremaid pestitsiide välja arendada. ja samas me peame ette nägema ähm, erandid niisketele riikidele ja teised riigid peavad äh, seda mõistma. samas äh, peab komisjon korralikult kontrollima, et toiduained ja lilled, mis tulevad väljaspoolt Euroopa Liidu, ei oleks töödeldud liigsete pestitsiidide ja fungitsiididega. küsimus ei ole ainult toiduainetes, vaid me ei tohi lubada äh, moonutusi üldises konkurentsis. samuti tahaksin ühineda nende kriitikute ridadega, kes ütlevad, et kuna komisjon ei ole läbi viinud mõjuhinnangut, ei saa meie tegelikult äh, täielikult mõista sel käesolevate õigusaktide kasulikkust. härra Pätsen, palun. suur aitäh, proua president ühine põllumajanduspoliitika on tohutult kahjustanud äh, Briti põllumajandust ja kogu majandust. nüüd on meil uued ettepanekud ja on kokku arutatud, et keelustatakse viisteist protsenti pestitsiididest ja me ei saa kasutada, et nisu tootlikkus väheneb kakskümmend kuus kuni kuuskümmend kaks protsenti, kartuli tootlikkus kakskümmend kaks kuni viiskümmend kolm protsenti ja teiste toiduainete osas kakskümmend viis kuni seitsekümmend viis protsenti. see kindlasti tõstab tohutult jaehindu ja mõjutab kõige rohkem just kõige vaesemaid. ma küsin endalt, kas raportöörid võiksid meile avaldada vähemalt ühe isiku nime, kes on äh, surnud nende pestitsiidide mõjul, tõenäoliselt mitte, kuid minul on palju valijaid, kes ei suuda maksta kõrgemaid toiduhindu. aitäh, Peeter Olahos, palun. aitäh. direktiiv, millest äh, me räägime, mul on väga hea meel, et äh, seal on asju, mis puud-, kuuluvad äh, riikliku kompetentsi, näiteks puhvertsoonid. Ehm, ma toetan neid äh, plaane, mis koostatakse liikmesriikide tasandil. ma rõõmustan ka kompromissi üle, mis puudutab pihustamist. mis puudutab aga taimekaitsevahendite turule toomist, siis lähenemine on õige, kui tegemist on tervist kahjustavate vahenditega, aga minu ja näen probleemi selles, kui tegemist on äh, sisseveo kontrollimisega kolmandatest riikidest. Äh, meil ei ole vaja olla ekspert selleks, et näha probleeme, kui mõelda näiteks sellele, et Ungari kuulub samasse äh, tsooni kui Iirimaa, kus ilm on hoopis teistsugune kui Ungaris. Reinhard Rakk, palun aitäh, proua president. ma tahaksin rääkida ühte teemat, mida täna veel ei ole selles seoses tõstatatud. meil on lõpuks äh, jällegi loodetavasti mõistlik kompromiss, aga mida me tegime teel selle kompromissini? kas me mäletame kuudepikkusi arutelusid, kus äh, oli ekstreemseid etteheiteid äh, kummaltki poolelt. kõik äh, seda jälgisid meediakanalid väga suure huviga ja kõik äh, viis selleni, et tarbijad on, tarbijaid hirmutati ja kõik said välja saata sõnumi, et Euroopa teeb kõik valesti ja Euroopa ei ole tarbijale kasulik. nüüd tuleb äh, üsna mõistlik lahendus, kompromisslahendus, mida me siiski ilmselt äh, toetame, aga mis sellest äh, üle jääb, vähe kui üldse midagi. nüüd saab sõna kolleeg Sikirski. daamid ja härrad, see on esimest korda, kui Euroopa Komisjon, parlament ja Euroopa Nõukogu on arutanud küsimusi, mis on seotud toidu ähm, turvalisusega. meie ülesandeks on tagada, et need ähm, reeglid oleksid selged, mõistetavad ja põhineksid andmetel, eriti sellisel tundlik, sellises tundlikus valdkonnas nagu toidu tootmine, nii et äh, siin tahaksin juhtida tähelepanu, et me peame pidevalt jälgima mm, antud õigusaktide mõju. me ootame teadusandmete põhjal, et need õigusaktid tõstaksid tarbijate poolset usaldust, kompromiss kindlasti parandab rahva tervist, kuid samas tõstab tootmiskulusid. me peame seda silmas pidama, kui me räägime eh, finantsvahenditest, mis on ette nähtud ÜPP tarvis. samuti peame me kontrollima, kas importtoit täidab neid nõudeid ja tahaksin juhtida tähelepanu meie muudatusettepanekutele. James Nicholson, James Nicholson, palun. suur tänu, proua president, ma tunnen tõsist muret selle ettepaneku osas sellisel kujul ja sellele, mida see toob kaasa meie põllumajandusele tulevikus. ma tahan öelda siin, et ma toetan härra Sturgi muudatusettepanekuid, millele on ka allkirja andnud, hea meelega toetan neid, sellepärast nad vähemalt natukene mingisugust toetust tulevikus tööstuse annab. jah, meil on vaja seadusandlust, kuid see seadusandlus peab olema siiski hea. meil ei ole vaja tootmist kogu selle asja käigus kahju kahjustada, meil on äh, vaja mõjuanalüüsi selleks, et hinnata, millised saavad olema tagajärjed ja seda nõutakse, seda on vaja ja seda praegu seda sätet sees ei ole. fakte peab olema rohkem, me ei pea rääkima siin ulmest, meil peab, me peame toetuma faktidele meil ei ole äh, põhjust ennast üle reguleerida ja, ja viia see, sellega meie tootmise hävimiseni ja selles mõttes on komisjon kasutanud topeltstandardeid selle kohta, mida nad nõuavad Euroopa Liidus sees ja mida lubavad siia sisse. Äh, inimesed lihtsalt, kui me üle reguleerime, lähevad ja hakkavad tootma väljaspool. Äh, suur tänu ja nüüd komisjoni esindajad ja kõigepealt volinik Tiimas selle sõna θα ήθελα να ευχαριστήσω aitäh, ma tahaks tänada kõiki, kes täna arutelu käigus sõna võtsid. eelkõige tahaksin ma tänada äh, nende konstruktiivsete sõnavõttude eest äh, hääletatud teksti alusel ja saavutatud kompromiss on kindlasti väga mõistlik kompromiss koostavad liikmesriigid riiklikke tegevuskavasid, milles määratakse kindlaks, millised on ohud ja selles Nende tegevuskavade eesmärgiks on ka see, et liikmesriigid saaksid jälgida pestitsiidide kasutamist ja nad võivad ähm, paika panna ka eesmärke pestitsiidide kasutamise vähendamiseks. see on oluline ning lisaks äh, Euroopa tarbija tervisekaitsele ja ähm, keskkonnakaitsele on sellel kompromissil ka positiivsed majanduslikud tulemused. see puudutab näiteks äh, inimeste tervist, tervishoiusüsteeme ja pestitsiide ka kasutatakse ka vähem ja sellel samuti on positiivne ähm, majanduslik väljend. ning lisaks sellele on kompromissi äh, pakett äh, niimoodi kujundatud, et seal on äh, muid olulisi positiivseid mõjusid, näiteks ka ähm, toimeainete puhul eelistatakse mittekeemilisi vahendeid parandatakse ka naabrite kaitset, konkreetselt äh, võivad äh, riiklikud tegevuskavad äh, sisaldada ka infot inimeste kohta, keda, ähm, keda puudutab vastavate toimeainete kasutamine, näiteks puudutab see pihustamist. ning see puudutab ka seda, et äh, pihustamine ei tohi, ei ole enam lubatud äh, äh, elupiirkondade lähed-, vahetus läheduses. oluline on ka see, mis puudutab sertifikaate ning vastastikust ähm, tu-, tunnustamist ja teavitamist. ainult mõningad äh, väiketootjate, väiketootjad on äh, vähendatud, vabastatud äh, teavitamiskohustamisest. mis puudutab õhust pihustamist, siis seal on äh, kaheastmeline menetlus, esiteks üldine plaan, mida ametkonnad peavad heaks kiitma ning teiseks on eeskirjad pihustamise kohta. lõpetuseks tahaks ma öelda, et komisjon on rahul läbirääkimiste toimumisega ning komisjon on kompromisslahendusega nõus. aitäh. komisjoni nimel saab sõna proua Vassiljev. aitäh, proua president, suur tänu väga viljaka osalemise eest selles väga huvitavas arutelus. komisjon on eriti tähtsustanud neid dokumente ja mina olen isiklikult pühendunud kõrgeimale rahva tervise tasemele, mida me sealtkaudu püüame saavutada. arutelud triloogi käigus olid pikad ja rasked ja raportöörid on neid juhtinud suure pühendumuse ning teadmistega komisjon toetas ühist seisukohta ning saab nüüd toetada ettepanekut kujul, nagu see tuleneb teisest lugemisest. kõik ettepaneku erinevad aspektid on säilitatud, eriti need heakskiidu kriteeriumid, mis tähendavad seda, et kõrgeima riskiga ained kas kaotatakse või asendatakse turvalisemate vahenditega ning samuti vastastikune tunnustamine ning äh, ohutumad alternatiivid teatud toodete osas. kuid tahaksin tulla mõningate täna tehtud kommentaaride juurde. vastavalt komisjoni arvestustele ainult neli protsenti ainetest, mis on praegu turul, kaovad täielikult ja seda seetõttu, et nad mõjutavad sisenõrasüsteemi ning ainult kaks protsenti seega tõttu, et nad on kartsinogeensed, mutageensed või mürgised tootmisprotsendid. mis puudutab toimeaineid, mis on praegu turul ja mis tõenäoliselt ei leia heakskiitmist uue Mm, määruse kohaselt või regulatsiooni kohaselt, neid on vä kokku vähem kui kakskümmend viis tükki. meie andmed põhinevad Rootsi kemikaaliagentuuri andmetel ning on kooskõlas ka läbi vaadatud äh, mõjuhinnanguga Ühendkuningriigi pestitsiidide ameti poolt. samuti tahaksin rõhutada, et uued kriteeriumid kehtivad juba heakskiidu saanud ainetele ainult siis, kui saabub aeg äh, heakskiitu uuendada ja suurema osa puhul on selleks aastaks kaks tuhat kuusteist, nii et meil on piisavalt aega leida ja arendada teisi ohutumaid aineid. tahaksin samuti viidata teatud märkustele, mis puudutasid importtoitu tahaksin teile meelde tuletada, et aastast kaks tuhat kaheksa on meil olemas määrus, mis puudutab maksimaalset jääkainete taset ja see kehtib täiel määral. nüüd, kui teatud aine ei ole, ei oma heakskiitu vastavalt taimekaitsereeglitele Euroopa Liidus, siis on selle mm, aine maksimaalne öö, äh, sisaldus seatud äh, tuvastamislävendile. ja on mitu põhjust, miks toimeainet ei ole Euroopa Liidus ähm, heaks kiidetud ning võimalik risk tarbijatele on neist ainult üks, teised puudutavad keskkonnaküsimusi või ähm, tootmisküsimusi mis langevad tegelikult kolmanda riigi pädevuse alla, kus pestitsiidi kasutatakse ning neis oludes ei ole pestitsiidi kasutamine meie jaoks aktsepteeritav, kui töödeldud äh, toodang ei kujuta vältimatult riski meie kodanikele. seetõttu kolmas riik, kes soovib eksportida neid tooteid Euroopa Liitu, võib taotleda nii-öelda importtolerantsi, kui nad suudavad eh, esitada andmed, et tõesti ohtu inimtervisele nende toorainetega ei kaasne. ja kui EFSA annab loa ning Euroopa Liit eh, kehtestab vastava reegli, on selline import võimalik, nii et nii palju importkaubast. nüüd tulles tagasi direktiivi juurde, mille me loodetavasti vastu võtame, siis komisjon loeb lõpliku kompromissi piisavalt tasakaalustatuks selleks, et saavutada tervise ning keskkonnakaitse eesmärke ning samas tagada pestitsiidide kasutamine talunike poolt. nüüd me loodame mm, formaliseerida teise lugemise tulemused ja see on kindlasti väga hea viis alusta-, Euroopa Parlamendile ja Nõukogule alustada uut äh, aastat äh, viisil, mis on kasulik meie kodanikele tervise seisukohast ning samuti kasulik meie talunikele, kuna see tagab nende enda toodangu äh, spetsiifiliste meetmete kaudu, mis tagavad ohutud tooted. see, mis me saavutasime, on oluline ja me saavutasime selle koos ning see on suurepäraseks näiteks sellest, kuidas institutsioonide vaheline koostöö toob otseselt kasu meie kodanikele, aitäh! aitäh! nüüd saavad sõna raportöörid, proua Klas, kaks minutit, palun. aitäh, proua president! armsad kolleegid täna me võime moodsaima analüüsimeetodi äh, abil sa-, saada, tuvastada, kui äh, suhkrutükk on lahustatud Bodensee järves. aga mida me teeme ma-, nende analüüsimeetodite abil? me arvan, et meil on vaja ähm, mõistlikke lahendusi, mis äh, arvestavad tarbijate ja majanduse äh, õigustatud nõudmistega ka maailma mm, mõõtmes. ja kolleegid, minu meelest komisjon ei ole teinud piisavalt tööd, ei piisa äh, seda, sellest, et äh, kaks või neli ainet keelustatakse ja kokku kakskümmend viis ainet. ei, meil on vaja tõesti majanduslikke arvestusi, kus arvest-, võetakse arvestuse ar,, arvesse ka tervisekriteeriume äh, nii et komisjon peab äh, nüüd äh, põhjalikult hindama selle uue seadusandluse mõju, et me tõesti teaksime, millised need mõjud äh, olema saavad, sest et mm, teadus on meile andnud hoopis rohkem andmeid selle kohta. meil on ette nähtud varem lähenemine ja meilt nõutakse ähm, rohkemat. ma tänan äh, raportöörina toetuse eest, meil õnnestus erinevatelt lähtepositsioonidelt jõuda hea kompromissini. uueks aastaks soovin ma endale rohkem positiivset mõtlemist, äh, sest äh, üks asi jäi ütlemata, taimekaitse vahendid tagavad meile äh, tervisliku toidu ja terve kultuurmaastiku Euroopas. aitäh, proua Breyer, kaks minutit. aitäh, proua president, ka mina sooviks äh, tänada äh, elava arutelu eest. ma tahaks rõhutada seda, et tegemist on verstapostiga tarbijakaitse ja keskkonnakaitse vallas ja eelkõige on tegemist Euroopa tähetunniga, sellepärast et EU Euroopa näitab, et me oleme maailma mastaabis eesrindlikud, sest et nii, selline seadusandlus on tõesti maailmas ainulaadne. nüüd räägiksin argumentidest, mis ta selles arutelus alati mainiti, et impordi küsimus ei ole lahendatud. see on vale, see on lahendatud väga ohtlike ainete keelustamisega muutuvad need ained Euroopas illegaalseteks, nii et kui neid, kui meil on tegemist impordiga, võtame näiteks puu- ja juurviljad, siis äh, need, need importtooted peavad äh, arvestama Euroopas kehtivate normidega ähm, jääkide mm, määruse osas, et kui äh, tootes sisaldub jääke, mis ületavad Euroopa norme, siis neid ei tohi importida, näiteks kui Costa Ricas toodetud banaanid sisaldavad vähki tekitavaid aineid üle lubatud piirnormi, siis ei tohi neid Euroopasse tuua. see on täiesti ähm, lahendatud küsimus, kui me vaatame ähm, pestitsiidijääkide määrust nii et see ei ole mingi põhjus selleks, et levitada paanikat. proua volinik õnneks juba mainis seda, et kui esimeses pestitsiidijääkide uuringus olid kaheksakümmend protsenti ainetest, impordist Ähm, saastatud, siis nüüd on äh, asi oluliselt parem, nii et äh, lõpetagem paanika tekitamine ja tegemist on tõesti väga hea määrusega proua Piginais, kas teil on protseduuriline küsimus? jah, protseduuriline küsimus, sellepärast et mulle tundub, et inimesed siin lobisevad ja mitte ei kuula, ma saan aru, mida volinik ütles äh, impordi kohta, aga tundub, et raportöör ei saa üldse aru ja keegi tei-, ja teie ka, volinik, ei saa aru talunikud Euroopas ei tohi konkreetseid aineid enam kasutada, nende äh, ametivennad Euroopa Liidust väljaspool aga saavad. Need jäägid nendes toiduainetes ei ole näha ju, me räägime siin konkurentsi äh, moonutamisest Euroopa talunike jaoks, võib-olla räägiksime ikkagi reaalsest maailmast, mitte siin selles kojas mingisuguses, mingisuguste müsteeriumite alusel. suur tänu! me ei hakka uuesti arutelu pidama, jah. me ei hakka uuesti arutama, me ei ava uuesti seda arutelu. proua Breyer, te saate täpselt kolmkümmend sekundit, kolmkümmend sekundit. suur tänu. mina seletasin ja volinik seletas väga selgelt, milline on olukord. kui te ei kuula või ei taha kuulda seda, et probleem on lahendatud, siis on teie mure teie teete siin kampaaniat selle määruse vastu, siis äh, selles osas ma olen muidugi abitu, aga võin taaskord rõhutada, et äh, see on äh, ainejääkide määruses juba lahendatud. Euroopa Liidus ei saa turule tuua aineid, mida ei lubata Euroopa Liidus turustada. kogu lugu. Nous allons pas recommencer le aitäh, me ei alusta uuesti seda arutelu, aga te võite seda jätkata koridoris. ja see äh, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme. nüüd äh, on tegemist äh, suulise küsimusega komisjonile, mis puudutab linnaliikluse tegevuskava, nii et kõigepealt saab äh, sõna härra Costa viieks minutiks. Signora Presidente proua president proua president proua volinik teie komisjon on mitmel korral öelnud et äh, avalikustatakse äh, liikumisalane teatis